So, ladies and gentlemen, dear daamid ja härrad, head kolleegid. asume nüüd tänase ahveti koosoleku teise osa juurde. päevakorrapunkt number kolmteist. raport komisjoni kahe tuhande, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta Serbia aruande kohta. nagu te teate, kolleegid, on meil ees meil päris hea hulk hääletusi. ja mul on alati hääletusel raske, sest ühest küljest soovib minu sõber Knut Fleckenstein, et ma teeks võimalikult kiiresti. ja teisel poolel on härra Sosnjerts, kes ütleb, et ma teen liiga kiiresti. nii et ma üritan nende kahe tiiva vahel tasakaalu saavutada aga kuulan muidugi väga tähelepanelikult, mida sotsiaaldemokraatidel on öelda. aga alustame, mul ei ole midagi rohkem lisada, saame kohe asuda hääletama. ja kõik on siis, on nüüd tööle keskendunud ja alustame. kompromiss üks. jah. Serbia on teemaks okei okay,, we are talking about item. meil on jutt päevakorrapunktist number kolmteist, Serbia raport. alustame, kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kuus, pool, vabandust, ütleb esimees, muudatusettepanek viiskümmend üheksa härra Šoltsilt. miks te mind häirite siin? kes on poolt härra Šoltsi muudatusettepanek? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss seitse poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek number kaheksakümmend neli härra Schaffhauserilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid. härra Schaffhauser, miks te ise ei hääletanud oma muudatusettepaneku poolt? So rejected. tagasi lükatud. kompromiss üheksa poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kompromiss neliteist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja kuhu siis nüüd edasi? ütleb esimees. sada kaheksakümmend kuus on muudatusettepanek. härra Schaffhauser, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kakskümmend seitse. liberaalidelt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletuid vastu võetud muudatusettepanek kakssada kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. kakssada kolmkümmend kuus hääletus on alanud kolm inimest alles magavad, viiskümmend, kuuskümmend seitse on ärganud, viiskümmend kaheksa nüüd hääletas, hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, kaheksateist vastu. kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. kakssada kakskümmend kaheksa hääletus on alanud neli kolleegi veel ei hääleta, kolm, nüüd hääletus on lõppenud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, kakssada kolmkümmend seitse. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kas ma pean nüüd kõik põhjenduspunktid üksikuna läbi hääletama? seitseteist kuni kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, kontrollime. hästi, kakskümmend kuus kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. Deli and. Deli ja Puškori muudatusettepanek. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kolm poolt, viis vastu, kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletuid vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid. peame kontrollima, kakskümmend kaheksa, härra Šoltsi muudatusettepanek. hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmkümmend kolm pool ja kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, kolmkümmend kolm, kolmkümmend neli hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd volitused, üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd number kuus kuni kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üksteist, kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud viisteist poolt, vastu, erapooletuid. tundub, et tagasi lükatud, parem kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. ja lõpetuseks kuusteist, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. elektrooniline hääletus, muudetud kujul raport, hääletus on alanud. One is still missing. üks inimene on endiselt puudu hääletajate seast, hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend üheksa poolt, kolm vastu, õnnitlused raportöörile. Läheme edasi päevakorrapunkti neliteist juurde, raport komisjoni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta Kosovo aruande kohta. kas raportöör soovib midagi öelda? ei. Läheme siis hääletuse juurde. kolmkümmend poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud kompromiss üks poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime nelikümmend kaheksa, hääletus on alanud. Good. The vote is closed. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek number üks. kes on poolt? vastu. erapooletuid? vastu võetud vist jah ja edasi. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud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 erapooletuid tagasi lükatud, sada kakskümmend viis poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kompromiss kuusteist poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kompromiss seitseteist poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kompromiss kaheksateist poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, edasi sada kaheksakümmend seitse härra Sosnertsilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kaks, üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada üheksakümmend viis Adaktussonilt kas ta on endiselt liige siin parlamendis? ei ole enam, ta on Rootsi parlamendi liige nüüd. kes on Rootsi parlamendi poolt, vastu, erapooletuid? parem kontrollime, sada üheksakümmend viis hääletus on alanud viis kolleegi ei hääleta. äratus aga taktusson on puudu. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kakssada seitse poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada kaheksa, Millenmann poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. kaks tuhat üheksa poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud kakssada kümme poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakssada kaksteist poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletuid vastu võetud kakssada kolmkümmend üks Adaktusson poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakssada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid. kakssada kolmkümmend viis kontrollime, millal Mooni ettepanek Vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend poolt, kakskümmend vastu. põhjendused kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kaksteist poolt ja kolmteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksateist on siis järgmine. Schaffhauser, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid kontrollime kakskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend seitse poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud. nüüd põhjendus kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. volitused, üks, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kaks poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kolm poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, neli poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu võet-, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, number kaheksa, posti muudatusettepanek. hääletus on lõppenud vastu võetud kolmkümmend üks poolt, kakskümmend vastu, üheksa poolt, vastu, erapooletuid. liberaalid hääletasid vastu, kontrollime number üheksat ka. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend neli vastu. elektrooniline hääletus, resolutsiooni projekt, kes on poolt hääletus elektrooniliselt on alanud. hääletus on alanud. kaks kolleegi ei hääleta. üks kolleeg keeldub osalemast kõigis hääletustes. huvitav, mis see psühholoogiline taust siin on? hääletus on aga lõppenud vastu võetud nelikümmend kaks poolt, kümme vastu, kuus erapooletut, õnnitlused Ivo Šoltesile. viisteist, raport komisjoni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta Montenegro aruande kohta, kas raportöör Charles Tänak soovib midagi öelda? Charles? ei, suur tänu, läheme hääletuse juurde, eile ütlesin kõik ära. Let's start. alustame. muudatusettepanek number üheksa poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud kümme poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, üksteist poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kaksteist poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. kuusteist raportit, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, kakskümmend seitse vastu. seitseteist Kukan, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime härra Kovatševi muudatusettepanekut kakskümmend viis hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend kaheksa härra Kovatševilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, kolmkümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud nelikümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. hääletus on alanud. kolm kolleegi, kaks kolleegi ei hääleta nüüd on hääletus lõppenud. kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend seitse vastu, vastu võetud. see oli nelikümmend üks, see tähendab nelikümmend neli Kovatšev, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud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 vastu võetud. kuuskümmend üheksa langeb ära, seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, jah, kontrollime, seitsekümmend, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, kakskümmend kolm vastu, kompromiss neliteist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. seitsekümmend kuus poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss viisteist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletuid, kontrollime kaheksakümmend kolm. hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa kahes osas. härra Pitsula soovil esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa poolt. vastu. erapooletuid. see on tagasi lükatud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid. seda peame kontrollima, üheksakümmend kaks hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kontrollime, kontrollime, üheksakümmend kuus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend seitse vastu, vastu võetud. üheksakümmend viis Hadži Georgiev, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek sada seitse Andrus Laakis ja Martin, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kümme poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada üksteist kaldasta poolt, sada kümme kontrollime, hääletus on alanud hääletus on lõppenud nelikümmend üheksa poolt, seitse vastu, vastu võetud. sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletuid. peame kontrollima sada kolmteist, hääletus on alanud jah, hääletus on lõppenud kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend kaheksa vastu, tagasi lükatud. sada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime sada kaheksateist hääletus on lõppenud, vastu võetud sada üheksateist poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. sada üheksateist, Meserich. hääletus on lõppenud. samuti vastu võetud kompromiss kakskümmend poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, sada kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, sada kakskümmend neli poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, sada kakskümmend viis poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid peame kontrollima, sada kakskümmend üheksa. tundub, et oli vastu võetud, aga kontrollime tagasi lükatud, jah. sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa, sada kolmkümmend üheksa, sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. põhjendused kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatusettepanek number üks ja kaks on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kontrollime. üks ja kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, vastu erapooletuid, vastu võetavaid. muudatusettepanek number viis poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, viis hääletus on alanud. ja lõppenud. vastu võetud. ja nüüd elektrooniline hääletus, raporti projekt muudetud kujul, hääletus on alanud kaks kolleegi ei hääleta. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend seitse poolt, viis vastu ja õnnitlused Charles Tannokile ja nüüd läheme kuueteistkümnenda päevakorrapunkti juurde. see puudutab siis Jugoslaav, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aruannet ja kas Ivo Vaigla soovib sõna? aitäh, härra esimees, mul ei ole midagi lisada, selge, siis lähemegi kohe hääletamise juurde ja kõigepealt kolmkümmend muudatusettepanek kolmkümmend üks proua Sakurov poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse Kovatši poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, aga ma arvan, et see oli tagasi lükatud sulgen hääletuse. kakskümmend kuus, kakskümmend seitse, tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek number kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend Schaffhauseri poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa, härra Vistisen, kes istub minu kõrval, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kaheksakümmend hääletus on alanud hääletus on suletud, tagasi lükatud kaheksakümmend üks Kitšambatski poolt, vastu, erapooletud. ja kontrollime, ma ei saanud selgelt aru teie käemärkudest. seitse kolleegi on veel puudu. kuus puudu, viis, neli. sulgeme hääletuse. kolmkümmend üheksa, kaheksa vastu võetud. ja edasi. Peeter Peetrile ja teised ka poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm Vistisen poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kaheksakümmend viis Piitsulalt, kontrollime hääletusena olnud sulgen hääletuse. tagasi lükatud kakskümmend viis, kahekümne kuue vastu. kompromiss kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaheksa Kovatšev poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kontrollime, üheksakümmend kaheksa. Andrei, tule palun sisse. see on kõige olulisem hääletus sinu poliitilise karjääri jooksul. on käimas. ja ikka veel kolm on puudu. sulgen hääletuse. vastu võetud. kompromiss kümme poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuus pool, kas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viisteist Saku rahva poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, sada viisteist hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud, kakskümmend kaheksa, kahekümne kuue vastu. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kolm Kastaldo poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend kaks, Messerich poolt, vastu, erapooletud kontrollime, sada kolmkümmend kaks hääletus on alanud. sulgen hääletuse. Vas-, see on vastu võetud. ja kuhu me jäimegi? sada kolmkümmend kolm Kastaldo poolt, vastu, erapooletud. ja kontrollime sada kolmkümmend kolm sulgen hääletuse. tagasi lükatud. Sambatski kolmsada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda kolmkümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on suletud, tagasi lükatud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 ja see on väga selgelt vastu võetud. sada kuuskümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletud sada kuuskümmend viis kontrollime. hääletus on alanud. sulgen hääletuse. ja see on vastu võetud. ja nüüd sada kuuskümmend kuus, sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. avan hääletuse sulgen hääletuse. vastu võetud sada kuuskümmend kaheksa prost poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend üks poolt, vastu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 me peame kontrollima sada üheksakümmend kuus, avan hääletuse. tagasi lükatud sada üheksakümmend seitse proua Postel poolt, vastu, erapooletud. mis see nüüd oli? kontrollime, sada üheksakümmend seitse. sulgen hääletuse. tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud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 kakssada kaksteist. kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada neliteist härra Kukani poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada seitseteist pool ja kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksateist poolt see langeb ära. jumal tänatud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Kom-, ja nüüd põhjenduspunkt kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, seitseteist, jah, hääletus on alanud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 sulgen hääletuse. see on ilmselgelt vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud volitused kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime teist ja hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. volitust, ei, see langeb ära, sest me võtsime teise vastu kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, aga kontrollime. avan hääletuse. ja sulgen hääletuse tagasi lükatud kakskümmend seitse, kahekümne kaheksa vastu ja seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd lõpphääletus ja hääletus on alanud. kolm kolleegi, kaks kolleegi on puudu, üks kes on pidevalt see üks kolleeg, kes üldse hääletusel ei osale, kas ta on magama jäänud? selge, sulgen hääletuse. nelikümmend seitse poolt, üheksa vastu, üks erapooletu, õnnitlused. ja nüüd jõuame järgmise hääletuse juurde, raport komisjoni kaks tuhat kaksteist aasta Albaania aruande kohta. kas Knut Fleckenstein soovib sõna võtta? Äh, aitäh veel kord kõikidele, kes tegid koostööd selle raporti koostamiseks minuga, aitäh! selge, suur tänu ja alustame kahekümne teisest poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt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 sulgen hääletuse, see on tagasi lükatud. hästi, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, hästi, kuuskümmend ja avan hääletuse sulgen hääletuse viiskümmend nelja vastu. hästi. niisiis kontrollisime seda ja nüüd kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse. nagu ikka, härra Castaldo poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend neli härra Kukanilt poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa Soraya Post poolt, vastu erapooletud. kontrollime, muudatusettepanek üheksakümmend kaheksa, hääletus on alanud. sulgen hääletuse, tagasi lükatud. sada härra Sosnjärts poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üksteist, sada üks siiski ja sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime, sada neli, hääletus on alanud. sulgen hääletuse, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud sada kolmteist kontrollime, avan hääletuse. sulgen hääletuse, tagasi lükatud. sada neliteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud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 vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud. kontrollime sada kakskümmend kaheksa avan hääletuse. ilmselge ja sulgen hääletuse. see on vastu võetud sada kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud ja avan hääletuse Ele, elektrooniline hääletus, ta kakskümmend üheksa. sulgen hääletuse. vastu võetud. sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud. peame kontrollima sada kolmkümmend. üks, kolm, null sulgen hääletuse. vastu võetud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. me peame kontrollima sada kolmkümmend kaks. avan hääletuse. sulgen hääletuse. see on ilmselgelt vastu võetud sada kolmkümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend neli poolt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 vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kaheksateist, härra Kukanit poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud ja kontrollime kahekümnendat, avan hääletuse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 ja kas me olemegi jõudnud juba lõpphääletuse juurde, sellisel juhul avan hääletuse. ja sulgen hääletuse vastu võetud nelikümmend neli poolt, viis vastu. õnnitlused härra raportöörile. ja nüüd järgmine väga pikk hääletusnimekiri paljude kompromissidega ma tõesti ei usu oma silmi. jaa, hakkame pihta. kompromiss üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja ma ei öelnud, me äh, hääletame Gruusia raporti osas. Euroopa Liidu Gruusia assotsieerimisleping ähm, härra Tännakile poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss kolm poolt vastu, erapooletud vastu võetud kompromiss viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, siiski. nelikümmend kuus Maamikins, kui ma teid vaid näen. nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa õnneks võeti tagasi kompromiss neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd kompromiss seit-, kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis, viiskümmend seitse võetud tagasi, kuuskümmend maamikest poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd seitsekümmend neli see äsja võeti tagasi, väga hea, härra Jurek. kompromiss üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse Rebecca Armsad poolt, vastu, erapooletud ja kontrollime üheksakümne seitsmendat sulgen hääletuse. vastu võetud. sada kuus poolt. vabandust, ütleb esimees. jõudsin liiga palju ette. kaksteist, kompromiss kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd sada kuus aseesimehelt poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksa poolt vastu erapooletud. kontrollime saja üheksandat, hääletus on alanud. sulgen hääletuse, vastu võetud kompromiss kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kakssada nelikümmend härra Šolts poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kontrollime. sada nelikümmend üks, meeleldi kontrollime sulgen hääletuse ja vastu võetud. ja sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. proua Harm sada, sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss seitseteist poolt, vastu erapooletud, kontrollime kompromiss seitseteist, avan hääletuse. sulgen hääletuse ja see on vastu võetud ja nüüd kompromiss kaheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja kompromiss kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd Intev, Intev hääl. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Inter neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Inter seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Inter kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud erapoolt vastu võetud, Inta kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaks kakskümmend viis võetud tagasi, Inta viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kaheksa, kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kaheksas põhjenduspunkt vastu, era-, vastu võetud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 kümme kolleegi on veel puudu, ärgake üles. Still seven missing. seitse, viis on puudu, neli puudu. ja hääletus on suletud nelikümmend kolm, seitsme vastu üks või erapooletu ja õnnitlused härra Maamikinsile. ja nüüd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 sulgen hääletuse ja vastu võetud kompromiss seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend seitse Austrevitšus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kuus. härra Nikolai poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, sada kuus, avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. komp-, komp-, kaksteist poolt. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud. ja kontrollime kompromiss kaksteist, avan hääletuse. sulgen hääletuse vastu võetud kolmkümmend viis seitsmeteistkümne vastu ja nüüd kompromiss kolmteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kompromiss neliteist, avan hääletuse sulgen hääletuse. vastu võetud ja nüüd sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime ka kompromissi viisteist lihtsalt protokolli jaoks. kompromiss viisteist ja sulgen hääletuse nelikümmend kaheksa, kahekümne vastu, kahe vastu, hurraa. ja nüüd Inta viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Inta üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, Inta kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, Inta neliteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend üks Austrevitšus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. põhjendus viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletud. ja kontrollime viiekümne seitsmendat, hääletus on alanud. sulgen hääletuse ja see on vastu võetud väikese häälteenamusega. ja nüüd põhjenduspunktid viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek üks, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Inta kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud suuline muudatusepanek kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Inta viis poolt, poolt, vastu võetud, Inta kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu kaksteist, kontrollime seda. avan hääletuse sulgen hääletuse, vastu võetud kolmteist poolt, vastu, erapooletud ja kontrollime ka kolmeteistkümnendat, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. volitused üks poolt, vastu, erapooletud kontrollime esimest ja avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd elektrooniline hääletus ja lõpphääletus. hääletus on alanud sulgen hääletuse. ja see on vastu võetud kolmkümmend üks viie vastu ja jumal kaitsku raportööri. ja nüüd eelviimane hääletuspunkt või päevakorrapunkt kakskümmend vahearuanne mitmeaastase finantsraamistiku kohta parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks ja arvamuse koostaja Marit Žižhak. kas ta on kohal? ei ole siis arvatavasti ta midagi ei ütle ja lähemegi hääletuse nimekirja juurde. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, hääletus on alanud, muudatusepanek kolmteist, esimene osa sulgen hääletuse, vastu võetud. kolmteist teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend kuus Jordis oli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kahekümne kuuendat, hääletus on alanud. ja see hääletus on suletud, vastu võetud. kakskümmend seitse härra Kastaldu poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kolmekümne esimest, avan hääletuse. tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud kontrollime kolmekümne teist. avan hääletuse. sulgen hääletuse ja vastu võetud. kolmkümmend kolm. Jordi Sule poolt, vastu, erapooletud. ja peame ka seda kontrollima. kolmkümmend kolm ja hääletus on alanud sulgen hääletuse. vastu võetud. ja nüüd elektrooniline hääletus, lõpphääletus. hääletus on alanud. sulgen hääletuse ja vastu võetud kolmkümmend viis, nelja vastu üksteist erapooletut. head kolleegid, viimane hääletus täna osad neist muudatusettepanekutest rikuvad inimõigusi kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud. hääletus on alanud, kontrollime. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks, kakskümmend. hea algustunne kelamile. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kontrollime, nelikümmend seitse hääletus on alanud. It's closed. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, viiskümmend hääletus on alanud. So this is the vote on fifty. viiekümnes. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. kas ma sain õigesti aru, et härra Fleckenstein soovib neljakümne üheksandat kontrollida? saalist ilma mikrofonita. kompromiss two. kompromiss kaks poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. jah. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, viiskümmend üheksa, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kuuskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kuuskümmend seitse, Valero And the vote is now... hääletus on nüüd lõppenud. heaks kiidetud kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksakümmend kaks Valera poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud, kaheksakümmend kaks hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kaheksakümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud Sabine Lösing üheksakümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kuus poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, muudatus üheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, sada poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada üks poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, sada kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud, sada neli poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud, sada viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime sada kaheksa. hääletus on alanud. miks Allo Aiolo hääletab vastu? The vote is closed. hääletus lõppenud, tagasi lükatud, viisteist kolmekümnele. sada üheksa poolt, vastu, erapooletud. mis see nüüd oli? ei ole selge. kontrollime sada üheksa poolt, vabandust, hääletus on alavatud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neliteist poolt, vastu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 kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nüüd sada kolmkümmend seitse, Arne Liits poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, sada viiskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud, sada viiskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud põhjenduspunktid kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kaksteist poolt vastu erapooletud, heaks kiidetud. kas need on kõik põhjenduspunktide kohta, mida ometigi? viisteist poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt vastu erapooletud, heaks kiidetud, seitseteist poolt vastu erapooletud, heaks kiidetud, kaheksateist poolt vastu erapooletud. kontrollime kaheksateist, hääletus on alanud lõppenud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kakskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kakskümmend üks ja kakskümmend kaks identsed poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend kolm langeb ära, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. heaks kiidetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend seitse poolt vastu erapooletud heaks kiidetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu hea, erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud heaks kiidetud, kolmkümmend poolt, langeb ära, kolmkümmend üks samuti, kolmkümmend kaks äh, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime neid kolmkümmend neli, hääletus on alanud. lõppenud tagasi lükatud. ja nüüd äh, volitused üks, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ega ometi. vahet pole kaks, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viis poolt, vastu, erapooletud, äh, heaks kiidetud, lõplik hääletus, hääletus on alanud Eight colleagues missing. kaheksa kolleegi veel, palun. erapooletud. Five colleagues missing. viis kolleegi ei ole veel hääletanud, palun. hästi, nüüd on hääletus lõppenud heaks kiidetud, kakskümmend seitse poolt, neli vastu, kaksteist erapooletut ja ma teen ettepaneku, et teeme minutilisse pausi ja siis läheme edasi kahekümne teise päevakorrapunktiga ja üks aseesimeestest peab nüüd juhatama tulema. head kolleegid, peame jätkama. nüüd kahekümne teines päevakorrapunkt Ahveti komisjoni lähetusest Kasahstani, Usbekistani seitsmeteistkümnendast kahekümne esimese septembrini kaks tuhat kaheksateist. nagu te teate, Välisasjade komisjon saatis missiooni Kasahstani, Astanasse ja Usbekistani, äh, Taškenti, Samarkandi selleks, et edendada poliitiliste dialoogi ja parlamentaarsete mõõdet, võttes arvesse meie järgmisel aastal käivitatud keskaasa strateegiat. Kristjan Dan Breda juhtis seda missiooni, nii et palun, sõna saad sina. aitäh. suur aitäh, äh, esimees. nagu öeldud, siis Ahvet äh, külastas Kasahstani ja Usbekistani kaks päeva. esimeses riigis kaks päeva, teises. mõtteks oli vahetada arvamusi Euroopa Liidu strateegia üle Kesk-Aasias ma usun, et äh, meil toimus äh, mitu vägagi kasulikku koosolekut. näiteks Kasahstanis kohtusime pikalt välisministriga, kes võttis meid vastu ning väga avatud arutelu toimus, samuti kohtusime rahvusvaheliste ja välisküsimuste komisjoni liikmetega, samuti kaitse- ja julgeolekukomisjon on see siis. kohtusime mitmete liikmetega sellest komisjonist, esimehega samuti. ja selle kohtumise käigus, nagu ka kohtumise käigus põhiseadusliku äh, komisjoni esimehe ja liikmetega senatist käsitlesime me teatud küsimusi, mis on olulised koostöö jaoks Euroopa Liidu ja Kasahstani vahel. samuti käsitlesime mitmeid muid küsimusi dialoog on käivitatud, me vahetasime arvamusi, see oli elav, vahel pidime me palju selgitusi andma oma vaate, vaadete kohta. sellepärast, et pidime selgitama inimõiguste äh, seost välisasjadega. paljudes riikides maailmas seda seost ei tehta inimesed, isegi professionaalsed poliitikud ei seosta ilmtingimata välisasju inimõigustega. ja seega me pidime mõneti pedagoogid olema ja selgitama seda. mitte selleks, et õppetunde anda, vaid selleks, et natukene selgust luua ka meie enda nägemuses sellepärast et seda meilt küsiti. küsiti, miks me selle pärast nii suurt muret tunneme. meil Almatis oli äh, eritabane kogemus Äh, nimelt ühe kinnipeetu ema tuli meid äh, vaatama ja kui ta lahkus hotelli lobist, siis ta peeti koheselt kinni. ja viidi ei tea kuhu, me üritasime sekkuda. Äh, politseinikud olid ümber piiranud hoone, see oli äärmiselt ebameeldiv. Õnneks Kasahstani suursaadik Brüsselis oli ka kohal pöördusime abi saamiseks tema poole ja palusime, et ta selgitaks, millega tegu. meile väideti, et see naisterahvas laht-, lasti lahti, midagi ei juhtunud, aga sellel hetkel ikkagi pidime me siis oma eesotu kohtumise tühistama. me samuti äh, Äh, olime natukene hirmudel, sest pidime ka vabaühenduste esindajatega kohtuma ning nende olukord ei ole üldsegi hea, nagu meile ka selgitati, nii et äh, selles ongi asi, kas me suudame algatada tegeliku dialoogi oma sõpradega Kasahstanist või saame lihtsalt koostööd teha energia vallas, aga me tahaksime samuti ju ka inimõiguste osas koostööd teha, tegemist on väljakutsega meie komisjoni liikmed igal juhul on valmis edasi minema ja sellega tööd tegema. Antonio Panseri visiit samuti äh, toimub, väga hea, et ta siin on, sellepärast et tema külastab Kasahstani ka inimõiguste alakomisjoni esindajana. seda mainiti ka meie kohtumiste käigus, seda külaskäiku oodatakse ja me palusime, et ta saaks külastada ka neid, kellest me rääkisime oma partneritega. palusime, et ta saaks külastada vanglates neid, kes on, on seal karistust kandmas selle eest, et nad kaitsesid vabadusi. ma loodan seega, et see osutub võimalikuks, ma loodan, et seejärel suudame saavutada ka konkreetseid tulemusi ning vabastatakse nüüd isikud, kellest me räägime juba pikka aega, meil on konkreetsed juhtumid ja tuleb ütelda, et abipeaprokurör näitas üles valmidust meiega kohtuda, me saime kokku, kohtumine oli pikk, rääkisime teatud nimedest, tema andis meile infot, ta oli valmis meiega tööd tegema, seda koostöövaimus, nagu ka elamus parlamendiliikmeid, nii et äh, loodetavasti Antonio Panseri külaskäik võimaldab veelgi dialoogi süvendada vabaduste kaitse küsimuses. ütlesin, et saime samuti kokku õpetajatega, õppejõududega Nazarbajevi ülikoolis, Astanas samuti tegemist oli ameeriklaste, eurooplastega, kes seal on. Neid ei kontrolli ametivõimud, nemad äh, tagavad kõrge kvaliteediga hariduse pakkumise. meie Euroopa, kuid samuti Ameerika, Singapuri ülikoolid on oma osakonnad sinna saatnud, pakuvad väga head haridust, ilma et äh, haridusministeerium kohapeal seda kontrolliks. nüüd paar sõna teise visiidi osa kohta Taškent ja Samarkand. Taškendis kohtusime kõigepealt kodanikuühiskonna esindajatega ja organisatsioonidega, mis rääkisid muust kui valitsuse poolt öeldust, räägiti äh, Äh, sellest, et äh, vabaduste eest võitleid on veel vangistuses. ametnikega kohtudes üritasime me selgust saada selles, mis äh, seal toimub, Anna Koomes oli samuti kohal, ta tõstatas ka teatud küsimused. Taškendis me nägime, et meie partnerid on avatud parlamendis, samuti välisministeeriumis selleks, et käivitada koostöö, kasutada ära Usbekistani avanemist. me oleme kõik aru saanud, et Usbekistani, Kasahstani vahel on tekkinud teatud võistlus avatuses just käsitlesime teatud väga põnevaid küsimusi, muuhulgas Afganistani ja usbekide osalust äh, läbirääkimistes. muuhulgas ootame samuti Afganistani valimiste tulemusi, et hinnata äh, toimuvaid muutusi ka läbirääkimistes. samuti avanes meil võimalus koha peal vabaühenduste esindajatega arutada teatud äh, küsimusi nagu kuritegevus, äh, narkootikumidega kaubitsemine. väga huvitav oli näha ka, ka kuidas ÜRO erinevad äh, organisatsioonid tegelevad selles valdkonnas, tegutsevad selles valdkonnas ning samuti vahetasime arvamusi Usbeki osapoolega. Kesk-Aasia kui sellise kohta üldiselt. rääkisime sellest, millise pilguga nad Euroopat näevad. Samarkandis avanes meil võimalus regionaalvõimudega, asekuberneriga kohtuda. ja samuti näidati meile kahte projekti, mis on käivitatud, üks neist on operatiivses faasis juba, naistekaitsega on tegemist muuhulgas koduvägivalda hõlmab see ja teine projekt Äh, mis varsti käivitatakse. tahkete jäätmete käitlemine. Need kaks riiki, nii Kasahstan kui Usbekistan soovivad meiega koostööd teha välispoliitika küsimustes, mainisin siin Afganistani, Süüria samuti, eh, relvade mittelevitamine lisaks sellele mõlemad riigid väljendasid parlamendi tasemel soovi jätkata koostööd meie parlamendisaadikutega kes on Ahvetist. proua Jüda Grigulat siin ei ole, tema on Kesk-Aasia delegatsiooni esimees, tema oli koos meiega Kasahstani visiidi käigus, seejärel aga ta lahkus aga ma usun, et oleks huvipakkuv, kui meil oleksid suhted äh, kontaktid äh, Kesk-Aasia delegatsiooniga, kuid ka, kui oleks selge pilt meie arvamusest. keegi kohapeal ütles meile, et teate, kui delegatsioon siia tuleb, siis me ei räägi mitte kunagi inimõigustest. ja see on murettekitav, sellepärast et kui delegatsioonid kuhugi lähevad, siis tegemist ei ole sõprusgruppidega. delegatsioonid korraldavad külaskäike, aga me peame ikkagi arvestama ahveti seisukohtadega ka seoses inimõigustega, vastasel juhul ei ole meie tegevus tõsiseltvõetav. seega pöörakem ka sellele tähelepanu. suur aitäh, Kristjan, selle pika ülevaate eest. Ah, proua Anna Gomes osales ka sellel missioonil, nii et palun, Anna, sõna on sinul. jah, aitäh. ma nõustun suuresti sellega, mis Kristjan Preda juba ütles tahaksin veel lisada oma isikliku arusaama. me nägime kahte riiki, mis on väga erineva tee valinud. Kasahstan on vanas äh, mudelis veel nii-öelda, nende olukord on väga keerukas ja nad liiguvad edasi mööda seda keerukat rada. paljud koha peal meile ütlesid seda eraviisiliselt, mitte avalikel kohtumistel seal on tegemist diktaatorlusega. kõik on Aserbaiev, lennuväli, ülikool, nii edasi. saan seda võrrelda ainult Assaadi isaga Süürias, kus tema isikukultus oli kõike hõlmav. kohtusime väga põnevate inimestega, kvalifitseeritud inimestega tahetakse muidugi äh, avatumat äh, lähenemist tagada, aga nagu Kristjan ütles, ülikool jah. kohtusin seal kümne professoriga, enamasti välismaalased, kellele makstakse, nad äh, midagi halba ei ütle, ülikool maksab neile. see tagab ka nende usaldusväärsuse. Neile makstakse selle eest, et nad kohal oleksid ja meile head nägu teeksid ja ühe üliõpilasega Öeldi küll, et see oli nüüd parim üliõpilane, aga vabandust väga, seda me ei oota, kui külastame üliskooli mõnes normaalses riigis. rääkisin paljudega, kes äh, tunnevad muret. riigijuht Sõbaev on seitsekümmend seitse, väga vana, kardavad, et ei ole midagi tehtud edasiseks tulevikuks ja kardetakse, et see tulevik võib keerukaks osutuda, sellepärast on ka etnilised allhoovused, mis ei ole nii lihtsad, kui või arvatakse. Kasahstanis on muidugi ka vene päritolu, aga mitte ainult inimesi. Almati külastamine oli kont-, kontrastirikas. et seal oli tegemist tegeliku linnaga. Äh, varem külastasime täiesti kui kunstlikult loodud linna, kus on lihtsalt halduskeskus loodud, midagi ei ole, see on küll päris muljetavaldav, aga mitte ilmtingimata meeldib nii ehk nii. meile üritati head nägu teha, eriti just välisminister, aga kui Almatisse minna, siis te näete, et te olete ikkagi päris linnas, kus on oma elu käimas. ja muidugi asjad läksidki keeruliseks, sellepärast et seal oli ka see intsident, millest Kristjan rääkis ja mis mõjutas ka meie külaskäigu tõstatasime küsimusi inimõiguste kohta ja siinkohal saan ainult nõustuda sellega, mis Kristjan ütles, tõepoolest ei ole vastuvõetav, et meie delegatsioon ei küsi midagi inimõiguste kohta. meie tõstatasime selle, rääkisime konkreetsetest juhtumitest ja tunnen selle üle head meelt, rääkisime üksikisikutest aga mingit vabadust selles riigis ei ole, inimesed üritasid meiega kontakti astuda, aga ei suutnud seda teha, seda takistati. seega tõesti, Antonio, väga oluline on, et äh, sa räägiksid neid küsimustest oma visiidi käigus ja kasutaksid ära võimalused, sellepärast et kui nüüd öeldakse, et ollakse valmis kontakte lubama, siis on tähtis. ja lõpetuseks Usbekistan Anna Komes, me jääme kõvasti maha, kui pikalt sa veel plaanid rääkida? hästi, ma võin ka mitte rääkida. kui ma käin kuskil ja ma pean ülevaate andma, siis mul oleks vaja natukene aega. jah, muidugi, ütleb äh, härra McAllister. kui te ei taha, siis ma panen suu kinni. ei, ma lihtsalt üritasin viisakalt anda mõista, et tehke lühidalt. Usbekistanis käisin kaks tuhat kaksteist viisteist ja tõepoolest erinevusi oli näha, nüüd on seal suur poliitiline avatus. paljud probleemid, mis me toona tõstatasime, muuhulgas äh, lastetöö, sellega on tegeletud. uust avatust on näha ja see just nimelt ongi see, millest kodanikuühiskond meile rääkis teg-, meile räägiti inimestest vanglatest, võib-olla nad unustatud nii-öelda teatud põhjustel, aga igal juhul kodanikuühiskond saab meiega rääkida ja see on täiesti erinev sellest, mis Kasahstanis toimub, seega ma usun, et meie suhted Kasahstaniga energia ja muudes küsimustes võivad olla vägagi äh, vajalikud, aga me ei saa vältida inimõiguste küsimust seal ja kui me tahame suhteid omada, siis meil on vaja üha enam rõhku panna inimõigustele ja üksikjuhtudele, nii et inimesed lihtsalt ei käiks, ei peaks ringi käima teatud märkidega, et neid äh, ei peetaks terroristideks. ning et meile ei väidetaks jällegi, et kõikidele aktivistidele maksab Soros aitäh, Anna Komes. kas meil on veel sõnavõtusoove, härra Schaffhauser lahkus vahepeal. härra Puhnar. Reise oder zu welchem Punkt? Zur Reise. Reisi kohta, jah mm? -hmm, see väga hästi. hästi. soovisin vaid täiendada proua Komeši viimaseid sõnu mul on suhteid ka inimestega Usbekistanis ning äh, nad ütlevad, et väljapoole jääb mulje, justkui oleks äh, nende riik avanenud, aga samas on äh, tegelikult vähe muutunud, see on nii-öelda lapstöö küll Euroopa Liidu surve tõttu kaotati, see on, et meil ei ole küll kaubanduslepingut puuvilla osas mida, mille tootmisel kasutatakse äh, lapstööd, aga nüüd äh, täiskasvanud äh, peavad lihtsalt nüüd üle võtma mm, selle töö, mille ta varem tegid lapsed ja vanglates on endiselt veel poliitilisi vange, nii et me ei tohiks lasta ennast pimestada, ma olen seal ka mitu korda kohal käinud, jah, ka äh, saadiku, suursaadikud olid vägagi vaimustunud sellest, kui, kuidas riik on avanenud, aga ma arvan, et siin ei ole pilt päris see. aitäh, kolleeg Puhner, selle märkuse eest. kas keegi soovib veel sõna? ma ei näe, et keegi veel sõna sooviks. sellisel juhul jõuame kahekümne kolmanda päevakorrapunkti juurde. ja oleme juba pool tundi üle aja. et ehk saame nüüd natukene aega säästa ja lugupeetud kolleegid, nüüd jõuame kahekümne kolmanda päevakorrapunkti juurde. see on meil siis ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne. paar märkust minu poolt. mina olen raportööriks. väliskomisjoni esimees on alati raportööriks. raporti projekt jagati laiali paar nädalat tagasi. loodetavasti on teil olnud aega sellega lähemalt tutvuda ja rohkem kui eelmises aastaaruandes üritasin eksklusiivselt keskenduda strateegilisele analüüsile, milline Euroopa Liidu koht maailmas, mis on meie ülise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärgid. raport lähtub sellest äh, meie komisjonis ühiselt välja öeldud äh, arusaamast, et meie kontinendi ees on järjest rohkem väljakutseid pakkuv rahvusvaheline keskkond, kus me saame oma mõju säilitada ainult siis, kui Euroopa Liit ja kõik liikmesriigid kõnelevad üh-, ühel häälel. ma olen veendunud, et Euroopa Liit saab vastastikku sõltuvas ja mitmepolaarses maailmas oma rolli täita, kui ta tõesti saab esineda suveräänse poliitilise jõuna. selleks, et seda rolli täita, peame investeerima Euroopa Liiduna kollektiivsesse liidri rolli ajal, mil mitmepoolsus on järjest surmade rünnakute objektiks, kus liidud on seotud küsimärgi alla, peame uusi liite looma sarnaselt mõtlevate riikidega ja reeglite põhisele rahvusele korrale tuginedes, kaasa arvatud ka vabale kaubandusele ja mitmepoolsusele. oleme seda korduvalt arutanud oma komisjonis, Euroopa Liit peab äh, kõva jõu osas võtma tõsisema seisukoha, me ei saa arvestada teistega julgeoleku vallas, on tehtud küll edusamme viimastel aastatel ja kuudel, eriti läbi PESCO loomise näiteks, peame siiski tegema palju enam, selleks, et Euroopa Liit oleks usaldusväärne, tõsiseltvõetav poliitiline jõud maailma areenil. kolleegid, üks asi on minu jaoks väga tähtis olen oma raportis otsustanud keskenduda strateegiliselt olulistele teemadele meie ühises välis- ja julgeolekupoliitikas, seepärast paluksin teil lahkelt ka muudatusettepanekutes keskenduda suurematele teemadele, millel on horisontaalne strateegiline mõõde, selle asemel, et hakkaksid konkreetsemaid üksikasju käsitlema konkreetsete riikide, regioonide või muude maailma osade puhul. miks ma seda ütlen? kuna on mitmeid riikide aruandeid meie komisjonis ka terve rea, võtsime täna pärastlõunal vastu. ja on ka ÜRO raport, kuhu, mille ma võtan vastu igal aastal. aastate jooksul on sellest saanud järjest enam raport, mis tegeleb üksikute riikide konfliktidega. seepärast minu seisukoht on, et me ei peaks seda uuesti tegema. me tahaksime minu arvates ühise välis- ja julgeolekupoliitika raport ei tohiks olla teiste ülekordamine. meil on ka sede iga-aastane CSDP raport, selleks, et dubleerimist ära hoida, siis julgeoleku ja kaitse osas tuleks pigem muudatusettepanekuid esitada ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika raportile ootan võimalust teha koostööd kõigi asjast huvitatud kolleegidega, keda huvitab minu strateegiline raport, nagu ka eelmisel aastal. tervitan juba ette muudatusettepanekuid ja sisendit selleks, et meil oleks hästi struktureeritud ja hästi fokusseeritud raport Ahveti peamiste prioriteetide kohta. ootan huviga teie arvamusi, kolleegid, selle raporti kohta, aitäh! ja nüüd annan sõna kõnelejatele, härra Fleckenstein proua Leiro on minu nimekirjas, härra Ustrevitšus, proua Komes alustame Kurt Fleckensteinist. jaa äh,, Vorsitzende. härra esimees, ma võin teha suhteliselt lühidalt. kõigepealt äh, suur tänu selle minu meelest vägagi äh, tasakaalustatud teksti eest tekst, nagu te ise ütlesite ähm,, on suunatud Euroopa välispoliitikale üldjoontes ja me ei puuduta niivõrd ähm, riikide ähm, põhilist äh, välispoliitikat ja ja võite päris veendunud olla, et minu fraktsiooni poolt kindlasti selliseid muudatusettepanekuid ka ei saa, mis ähm, mis käsitlevad eelkõige konkreetsemaid riike, sest jah, me peaksime ikkagi sellise üldise lähenemise kasuks valima. paar märkust. minu meelest ei, ei ole piisavalt Euroopa Liidu tugevatele külgedele tähelepanu juhtinud. nimelt, mis puudutab seda meie pehmet jõudu Euroopa välispoliitikas, jah, me soovime seda küll ka natukene tugevdada ja pehme jõu, ähm, mis aluseks on dialoog ja me teame, et pehme jõud on meil ka edulooks. ja me teame, et kui naabritega või teistega on tekkinud probleeme, siis ähm, dialoog muutub ikkagi olulisemaks ja mitte vähem olulisemaks ja seetõttu peaks ka kõrge esindaja tegevuses kajastuma. nii et äh, me ei peaks siin hakkama siis ka äh, konkreetsetele riikidele tähelepanu juhtima Äh, tsiviilmissioonidele sooviksin äh, tähelepanu pöörata, te olete ähm, õigusega märkinud, et äh, mis puudutab seda sõjalist poolt, et siis SEDE komisjonis ähm, tegeletakse selle teemaga raportis ja üldjoontes ma leian, et te edastate väga õiged sõnumid ja seetõttu on see ka hea panus meie ühise välis- ja julgeolekupoliitika jaoks ja rõõmusta meie koostöö üle. aitäh Knut Fleckensteinile ja ECR ei soovi rääkida, Alde. härra Fleckenstein, ma panuksin vabandust, ma pean nüüd lahkuma. mul on veel mõningaid kohtumisi. Thank you, Knut, safe travel. aitäh, Knut, turvalist reisi ja nüüd härra Ostrevitšus. kolleegid, kõnelen Alde variraportööri Hans van Valeni nimel, kes vabandab, ta ei saanud täna selle koosolekule ja arutelule tulla. härra van Valen, tahaks tänada teid, härra raportöör. ta tervitab seda väga head rap-, raporti projekti, mida ALDE vaatab positiivse pilguga. Euroopa Parlament aitab kaasa tõhusale ühisele välis- ja julgeolekupoliitikale, see on väga hea see võimaldab meil paljude väljakutsetega hakkama saama, mis meid ümbritsevad. eriti kehtib see Euroopa Liidu idapiiri kohta, kus meie ees on väljakutsed, mis on seotud Venemaa tegevusega, millele me peame suutma jõuliselt reageerida. seepärast äh, ilma ülejäänud teksti puudutamata esitab Hanna Van Palm mõned muudatusettepanekud, mis puudutavad konkreetseid geograafilisi piirkondi, nagu olukord Vahemere piirkonnas. kolleegid, härra Van Palen soovib tänada kõiki koostöö eest. ta on optimistlik ja arvab, et me saame suurepärases tekstis kokku leppida, mis äh, saadetakse siis täiskogule. aitäh! aitäh, Petras Austrevitšus selle sõnavõtu eest. roheliste nimel proua Valeru. Eh, suur tänu! Eh, mina esindan kolleeg Tamaršit, kes tegelikult on pädev selle teema osas ja seetõttu teen nüüd lühidalt. ma arvan, et on väga oluline, et kui me soovime tõesta olla usaldusväärseks osalejaks rahvusvahelisel areenil, siis me peame olema ambitsioonikad, me peame olema tõsiseltvõetavad ja meil peab olema ka ühine välispoliitika ja see peab käima käsikäes ka meie majandusressurssidega ning selle aluseks peab olema selge poliitiline tahe eh, liikmesriikides ning samuti tuleb arvestada sellega, et Euroopa eh, Liidul on võetud kohustusi õigusriigi põhimõtete, demokraatia eh, tugevdamise, inimõiguste, rahvusvahelise õiguse järgmises, aga aga tihtipeale on puudu kooskõlast erinevate poliitikavaldkondade vahel ja selle vahel, mida meie poliitilised meetmed tegelikult peaksid saavutama. demokraatia, õigusriigi põhimõtted jah, selles osas on mul äh, muresid, sellepärast et äh, kui me täna räägime äh, inimestega Euroopa Liidust väljaspool, siis me näeme, et paljud enam ei näe meid Euroopa Liiduna, kes on, peaks olema inimõiguste äh, kaitsjaks ja ka õigusriigi põhimõtete kaitsjaks. meid ei võeta enam usaldusväärsena ega eh, tõsiselt selles eh, valdkonnas. nii et ma arvan, et me peaksime erinevate poliitiliste valdkondade vahel siin parema eh, konsolideerimise välja töötama samuti meil on militaarpoliitika, meil on ka demokraatia ja inimõiguste poliitika, aga meil on oma poliitika ka relvaekspordi osas ning tihtipeale need poliitikad on äh, üksteisega vastuolus. nimelt äh, relvaeksport näiteks ei vasta sellele, mida me üritame saavutada teistes valdkondades. ja üks eelkõnelejaid juba ütles, et äh, just tsiviilmissioone tuleb tugevdada, sellepärast et see on kirjas ka meie aluslepingutes ÜVJP eesmärgiks on kriiside lahendamine, kriisipiirkonna stabiliseerimine ja samuti konfliktipiirkondade, endiste konfliktipiirkondade ähm, olu-, piirkondades äh, olukorra stabiliseerimine ja härra Tamas esitab ka mõningad vastavasisulised muudatusettepanekud, ma küll praegu detailidesse ei lasku, aga eesmärgiks on ikkagi see, et me usaldusväärselt tõsisemalt, tõsiseltvõetavat poliitikat ajame ka tsiviilvaldkonnas, mitte ainult militaarvaldkonnas. Thank you, Miss Valero. aitäh, proua Valero, selle avalduse eest. esindasite härra Meseritši kuue nimel Sabine Lösing, palun ähm,. Dank, äh, die... suur tänu selle raporti eest. põhimõtteliselt olete te ähm, väga õigete analüüsi tulemusteni jõudnud ja neid kirjeldanud. jah, tõepoolest Euroopa Liidu ähm, julgeolekuolukord on muutunud keerulisemaks, jah, tõepoolest ähm, paljud inimesed elavad äh, Ehm, konfliktipiirkondades lääneriigid äh, viimastel aastatel on vägagi protektsionistlikud ja natsionalistlikud olnud ning mõningad BRICS-i riigid, äh, eelkõige Hiina, on endiselt majanduslikult äh, tugevad. küsimus on selles, et millised järeldusi me peame sellest tegema. põhimõtteliselt me ju oluliste küsimustega tegelesime juba täna hommikul, ka meie külalistele esitati väga olulisi küsimusi. nimelt selles osas, mis puudutas strateegiaid, äh, strateegiaid nende probleemide lahendamiseks, äh, kas need strateegiad on kestlikud ja millised strateegiad on üldse äh, mõttekad. niisiis, milline osaleja, globaalne osaleja Euroopa Liit peaks või saaks olla tulevikus ning kuue NGL-i fraktsioonis me oleme seisukohal, et selles raportis kajastatakse strateegiaid, mis endiselt kaldub kõrvale konflikti ennetamiselt äh, ikkagi ähm, sõjaliste optsioonide äh, mm, kasuks. ja kui sellised muudatused on aset leidnud, see kaalukeeled on muutunud, siis ähm, sellised arengud on aset leidnud, seal on väga keeruline veel midagi muuta. ja meie esitame omapoolsed muudatusettepanekud ja ka vähemuse arvamuse koostame. asi on nimelt selles, et meie jaoks on tähtis, et, ähm, et et poliitikas arvestatakse ikkagi õiglaste majanduslike suhetega ja samuti ka õiglaste konflikti äh, lahendamismeetmetega. ja et ähm, Euroopa Liidu ähm, poliitikad peaksid ka edasi rahumeelseid ähm, strateegiaid välja töötama. koos äh, Peskoga on meil ka demokraatia põhine probleem. nimelt probleem seisneb selles, et äh, kuna nüüd äh, on, ei ole enam tegu konsensusliku äh, häälteenamusega, vaid ähm, ähm, kogu häälteenamusega tuleb otsuseid langetada. ja see kindlasti mõjutab ka meie poliitika kujundamist ning ähm, on tekkinud küsimus, kas sellised arengud tõesti ka teenivad Euroopa demokraatia huve, kas selle on kestlik, ähm, kestlik areng. aitäh. aitäh, proua Lösing, selle ettekande eest, sõnavõtu eest ja ähm, loomulikult teie kriitilised muudatusettepanekud on teretulnud ka ÜKJP raporti osas ähm, tegelikult, mitte ainult minu raporti osas, tegelikult selle teise raporti puhul on nad veelgi sobivamad ja nüüd Anna Komes, palun. esimees, ka mina tahan teid tänada raporti eest. see on huvitav raport. seda on lihtne lugeda, mis on ka samuti tähtis selles küsimuses. lugesin läbi, tegin muudatusettepanekud, mille saate peatselt ja samuti variraportöörid. ja mulle tundub, et on üks valdkond, kus peaksime olema ambitsioonikamad. ma sain aru, mida te ütlesite, et tuleb teine raport äh, ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika kohta, kuid kuid ühine välis- ja julgeolekupoliitika tuleks aetada juba aktsepteeritud raamistikku liikmesriikide poolt, ehk me liigume Kaitseliidu poole. tähtis on seda silmas pidada kui me räägime ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast. Te kasutate sageli vä-, sõna Euroopa suveräänsus, selgitamaks, milleks meil on vaja ÜVJP-d. see kuidagi ähm, vihjab Macronile, mis on huvitav. aga minu muudatusettepanekutest tahan öelda ühte veelgi olulisemat asja meil on vaja strateegilist autonoomiat Euroopa Liidus. meie oleme need, kes peame otsustama, mis on meie huvides, mida me kavatseme teha maailma areenil, milliseid instrumente meil on vaja. ja muidugi peame endale ka siis tagama vastavad ressursid ja mis puudutab ressursse, siis olen vägagi nõus sellega, mida kolleegid juba on öelnud. ma näen aga ohtu seoses ressursside ja rände vahel, just nagu rändeküsimust saaks lahendada sellega, et me lihtsalt äh, eraldame suured summad. küsimus ei ole mitte arengupoliitika rahastamises. kui meil on raha, arengupoliitikat, siis tulemuseks on areng. küsimus ei ole mitte ainult arengupoliitikates, vaid ka kaubandus, põllumajanduspoliitikas mis kõik, kõik on suunatud samale eesmärgile, et meil oleks äh, tõeline areng, et oleks tõeline juhtimine, hea valitsemine, aruandluskohustus, et järelevalvet oleks võimalik teostada. me oleme siin olnud, äh, meil ei ole olnud selget suunda, meil on erinevad küll volinikud, kes tegelevad kaubanduse või muuga. kuid mulle tundub, et äh, kuni see ei ole eesmärgipärane, siis see ka ei täida oma eesmärki ja seepärast välispoliitika kõrge esindaja võiks tõesti asju oluliselt muuta, aga see on raske, ma tean. seepärast kõrgel esindajal ongi kaks mütsi. kuid see võib-olla peaks olema aspekt, mida tugevdada. ja lõpetuseks olen teiega ka nõus, et mitte mainida üksikuid riike, kuid on siiski valdkondi, kus võib-olla mainimata üksikuid juhtumeid, peaksime äh, otsekohesemat keelekasutust kasutama. paljudes valdkondades oleks meil vaja olnud ÜVJP-d, meil oleks olnud vaja Euroopat, et oleks olnud nähtav, et Euroopa tegutseb ja muudab olukorda. me ei ole seda teinud, nagu Süüria puhul, Liibüa puhul. me piirdume miinimumiga, humanitaarabi ja nii edasi sageli ei ole seda suutnud teha, sest on tõeline rivaalitsemine liikmesriikide vahel, mis on täielikult vastuolus sellega, mis peaks olema Euroopa ühine jul-, välis- ja julgeolekupoliitika, aitäh! aitäh, Anna Komes! rohkem sõnasoovijaid ei ole. härra strateegilise poliitika planeerimise osakonna esindaja Euroopa välisteenistusest. härra Viidel, kas sooviksite sõna? aitäh, esimees. tervitan vägagi teie raporti projekti, mis on vägagi kooskõlas sellega, mida me näeme suurema pildina. väljavaated on üsna kesised demokraatiad on taganemas, mitmepoolses süsteemi vaidlustatakse, naabruses on ebastabiilsus ja teisest küljest näeme ka edusamme mõnedes valdkondades, rände välismõõde, ühilduvus, jätkusuutliku arengu eesmärgid, kõik see näitab, et kui me tõesti panustame millessegi, siis saame ka edusamme teha kuid tähelepanu ja ootused Euroopa suhtes, Euroopa Liidu suhtes väljastpoolt on samuti oluline aspekt. ja küsimus on, mida see tähendab Euroopa Liidu huvide ja väärtuste jaoks. on selge, et me peame ennast kokku võtma, otsustama äh, Euroopa suveräänsus, strateegiline autoneemia, mida need terminid täpselt äh, tähendavad, äh, kui palju nendele viitavad Euroopa liidrid. meie arusaamine on see, et me peame olema teadlikud omaenda haavatavusest kriitilistest sektoritest, peame fokusseeritult tege-, tegutsema oma huvide kaitsel, määratlema oma väärtused, aga ka selgepilguliselt oskama valida vastastikuse sõltuvuse ja kohustuste vahel partnerite suhtes. see oleks euroopalik lähenemine mida hiljuti kõnedes on mainitud. ja see on seotud ka kaitseküsimustega, mida tavaliselt tugevaks jõuks nimetatakse kõvaks jõuks ja see ja me ühtlasi on see seotud ka pehme jõu tööriistakastiga. peaksime ehk siis kõva jõudu pehmendama ja pehmet jõudu kõvendama julgeoleku küsimused Euroopa Liidus, kuidas kaitsta meie huve, kuidas äh, regionaalseid organisatsioone tugevdada, kuidas tõhusamalt kaitsta mitmepoolsust. kõik see peab olema väärtuste, aga ka huvide teenistuses. mainiti ka meie vahendite küsimust. tähtis on mõelda, kuidas strateegiliselt paremini kasutada meie tulevast kolmekümne protsendi võrra suurenenud eelarvet välistegevuse osas tulevases MFF-iga. meil peab olema ka strateegiline suund teada, kui see ettepanek vastu võetakse loodetavasti. nii et oot- ning äh, ootame huviga jätkuvat koostööd ja arutelusid koos Ahveti komisjoniga ja oleme valmis vastama teie kõikidele küsimustele või andma täiendavat sisendit, aitäh! Merci bien, monsieur suur tänu, härra Delfour. huvitav oli kuulata ka Euroopa Komisjoni välisteenistuse uut lähenemist, mitte ainult suuremaks saada suuremates asjades, vaid saada karmimaks karmides asjades ja karmimaks ka pehmetes asjades. uskumatu. kolleegid, tänan teid sõnavõttude eest, ootan huviga muudatusettepanekuid ja loodetavasti variraportööridega saab meil olema siis sisukas töö kompromisside leidmisel. tänan komisjoni esindajat ja ajakava on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg üheteistkümnes oktoober kell üksteist null null ja hääletame raporti üle kahekümne esimesel novembril ahvetis ja detsembris täiskogul. nüüd on mul hea meel aga anda juhtimine üle aseesimehele proua Šuikala või kes õieti juhatab edasi? Dubrovka, ka sina juhatad. päevakorrapunktid kakskümmend neli, kakskümmend viis. kolleegid, pidage palun meeles, et meil on ainult juhatuse koosolek kell kolmveerand kuus. nii et üritame selle koosoleku selleks ajaks lõpetada. aitäh. Thank you. So let's continue as our chair said. Have... jätkame siis nagu esimees ütles, et meil tuleb nüüd päevakorrapunktide kakskümmend neli ja kakskümmend viis ühine käsitlemine ja see käsitleb Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelist kirjavahetuse vormis lepingut ja protokolli number üks ja number neli. siin muudetakse Euroopa Vahemere piirkonna lepingu siis mainitud protokolli. ja teisalt on siis tegu jällegi Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepinguga, millega muudetakse Euroopa Vahemere piirkonna lepingu protokolli number üks ja number neli. ja raportööriks arvamuse osas on härra Vistisson, mõlema osas on arvamuse koostajaks härra Vistisson ja pikemalt viivitamata annaksingi sõna härra Vistissonile. suur tänu, proua esinaine. nüüd me jõuame arvamuse juurde, eh, mis on seotud ka Euroopa Kohtu otsusega meie kaubanduslepingu osas, mis puudutab Marokot ja ka Lääne-Saharat ja Euroopa Kohtu lahendis on ära toodud konkreetsed tingimused selle kohta, kuidas praegust kaubanduslepingut Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahel tuleb muuta, see puudutab siis ka Lääne-Saharat, nii et see leping ka saaks õigusliku jõu. ja Ahvet soovis äh, siis ka selle äh, raporti kohta oma arvamuse koostada, aga seoses äh, ajalise survega, IT komisjon ütles, et aega on vähe ja seetõttu me koostame arvamuse arvamuse kohta. ja mm, Inte siis äh, otsustaski koostada arvamuse Euroopa Liidu Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu kohta kaks olulist asja, mis puudutavad Euroopa Kohtu lahendit, on see, et milline on äh, selle lepingu kasu kohalikule äh, kogukonnale ja teine äh, teema on olulisem meie komisjoni jaoks, see puudutab siis ka konsultatsioone kohalike inimestega. ja see ongi minu arvates see, millele meie arvamus peaks keskenduma ja seetõttu äh, ma olen suhteliselt lühikese arvamuse koostanud, äh, mis siis edastada INTE komisjonile ja siin rõhutatakse kõige olulisemaid punkte, eelkõige mis puudutab siis ÜRO lähenemist, äh, mis käsitleb Lääne-Sahara staatuse küsimust ja samuti välisteenistuse ja komisjoni katset ähm, täita äh, neid tingimusi, mis tulenevad Euroopa Kohtu lahendist ja mis on seotud siis ähm, nende kahe põhiteemaga. no jah, ma saan aru, et tegu on väga kuuma, vastuolulise, tundliku poliitilise teemaga, aga praegusel hetkel meie põhimõtteliselt peame hindama neid kahte äh, tingimust, mis välja tulid Euroopa Kohtu lahendis ja esitama oma arvamuse Intelile. ja äh, leiti ka, et meil peaks siis ka äh, ÜRO erisaadikuga arutelu aset leidma selleks, et arutada ka Lääne-Saharaga seonduvaid teisi temast, aga mis puudutab nüüd seda raportit, siis see käsitleb ähm, praegu, praeguseid äh, küsimusi ja mitte kõiki neid teisi erinevaid poliitilisi küsimusi, mis on äh, seotud ka äh, Lääne-Sahara staatusega ja nii edasi. niisiis lühidalt minu arvamuse kohta ja ootan huviga koostööd ka variraportööridega, sooviksin täna ka Ahveti sekretäriaati ja samuti ka oma kaastöötajaid, kes on aidanud mind ja ootan huviga ka kolleegide märkusi. Thank you, Mr Vestesen. Uh, aitäh, nagu te ütlesite, jah, Inta on siin äh, juhtkomisjoniks, aga kuna tegu on niivõrd olulise teemaga Ahveti jaoks, siis me otsustasime ka omapoolse arvamuse koostada äh, niisiis resolutsiooni osas kui ka nõukogu ähm, menetluse osas. ja kõigepealt saab sõna härra Preeda Rahvaparteist nimel. aitäh, tahaksin tervitada seda, et äh, täna siin komisjonis arutame käsitlesite seda olulist küsimust, mis puudutab Maroko ja Euroopa Liidu vahelisi suhteid. ma tahaksin veel kord toonitada Maroko tähtsust meie Euroopa Liidu priviligeeritud partnerina, seda mitte ainult kahepoolsetes suhetes, vaid ka regionaalselt. seda me nägime veel hiljuti, volinik Haan kinnitas selle üle, ta külastas Rabati septembris ja seal ta toonitas seda, kuivõrd oluline on uut hoogu anda partnerlusele. härra Burita, välisminister, samuti äh, ütles, et ta soovib uue lehekülje keerata pärast keerukaid aastaid, härra Burita äh, tuleb ka siia komisjoni külla veel sellel aastal. see kindlasti on suurepärane võimalus temaga arvamusi vahetada. Inta ja meie arvamus seega on igati õigeaegsed. me teame, et tegemist on delikaatse küsimusega. lõunaprovintside küsimus on olnud ajalooliselt keerukas. me peame olema realistlikud ja mõistma, et Ahveti arvamus ja Inta raport ei too endaga kaasa lõplikku lahendust sellele probleemile. aga me peame pingutama ja ka nagu härra Vistisen ütles, see on väga oluline. me peame üritama leida lahendust, mitte kasutama arutelusid ettekäändena uueks poleemikaks. viimane arvamuse eelnõu, mille koostas äh, kolleeg Vistisson on väga hästi tehtud, siin arvestatakse ka varasemate aruteludega selles küsimuses siinsamas komisjonis. tänane tekst on heaks lähtepunktiks, sellepärast et siin on selgelt öeldud, et Euroopa Liidu positsioon ei ole muutunud, seisukohad ei ole muutunud lõunaprovintside küsimuses ning äh, hoiame silma peal algatatud protsessil uuringud näitavad, et äh, see äh, regioon saaks kasu, kui kaasataks ta kokkuleppesse. Äh, rahval on õigus seal ka majandusarengule ning õigus kasu saada tihedamatest kaubandussuhetest Euroopa Liiduga. keeldumine võib kahjustada tõsiselt meie suhteid olulise partneriga ja samas ka viia lõunaprovintside toodete viimiseni Marokos, põhja poole ja sealt edasi eksporditaks neid siis. selline olukord oleks täiesti absurdne juba praegu me näeme seda. ja sellest olukorrast ei ole mitte kellelegi kasu, seega on meil vaja õiguslikku alust, mitte aga õiguslikku ebakindlust, mis takistab kaubandusvoogusid ning majandus- ja sotsiaalarengut. Intakomisjon on oma raporti koostanud, jälgitavuse kohta arutelud veel käivad Maroko partneritega selle kohta, kuidas äh, nendest provintsidest äh, pärit tooteid äh, märgistada olen veendunud aga, et me saame väga head kööst, koostööd teha edasi ka härra Vistisseni ja teiste variraportööridega ja ma loodan, et suudame selle koostada õigeaegselt Maroko kogu regiooni kohta ning suudame keskenduda põhitähtsale. seega kutsun üles tööle veel koosoleku lõpul. kas see pole tore? aitäh, härra Preeda ähm nagu te teate, siis ähm, meie kolleeg on Tuneesias, ähm, raportööks teda täna kohal ei ole, aga nüüd roheliste nimel. kes? Klaus saab siis kõigepealt sõna, sest ta peab kõigepealt ära minema, härra Püchner. jah, ma võin äh, rääkida saksa keeles. ma arvan, et me peame siin selget vahet tegema. et äh, siin on äh, räägitud sellest, et äh, lõunaprovintsid on äh, Maroko omad. ei, see on illegaalselt ähm, okupeeritud ala, ka ÜRO on seda kinnitanud sellises vormis ja see tõesti ehmatab mind, et Euroopa Komisjon ütleb, et nad otsivad teid selleks, et Euroopa Kohtu otsusest kuidagi ümber hiilida ja nad on teinud seda selliselt, et et nad Lääne-Sahara rahva asemel või nende inimeste asemel, kes seal elavad, on hoopis teised inimesed mängu toonud ja nad ei ole tegelikult äh, konsulteerinud kohalike elanikega, nii nagu ÜRO ette näitab. me peame arvestama sellega, et aktivistid on seal vahistatud, neid osaliselt ka piinatakse äh, meetoditega, millest ma seni teadlik ei olnud, et äh, peale sellist piinamist üldse ellu jääb. nii et ähm, kui delegatsioon, Inta komisjoni delegatsioon Äh, Lääne-Saharas külas käis, siis juhtus üks äh, vahejuhtum, nimelt me soovisime ühe vabaühenduse esindajatega rääkida ning äh, kõigepealt ähm, politseinikud takistasid ähm, selle vestluse toimumist ja meie esindaja ähm, läks sellele vabaühenduse rühmale järele, politsei tuli neile järele, ähvardas meie delegatsiooni ja siis äh, seejärel üks Maroko esindaja üritas veel asja leevendada, aga see ebaõnnestus. niisiis, veel kord, siin vägagi suures ulatuses rikutakse inimõigusi ja ma pean ausalt ütlema, et ma olen kohkunud selle üle, et, et Euroopa Liit, kes alati ju rõhub väärtustele nii ilmselgelt ÜRO resolutsioone ja nendel ja inimõigustel lihtsalt jalgadega trambib. nii et ma arvan, et me peame ikkagi olema selle lepingu vastu aitäh, härra Pühner. kas keegi soovib veel sõna fraktsioonide nimel? proua Valera, jah, aga kõigepealt. Te olete delegatsiooni nimel sõnasoovija. niisiis kolleeg Sajal ja siis kolleeg Valleru. ja eh, dar las gracias, señor Vistinsen, por jah, ma soovisin tänada, ütleb proua Jala Sender, selle arvamuse eh, koostamise eest, minu meelest on see tekst tasakaalus ja eh, kirjeldatakse eh, ka, mis on toimunud sellest peale, kui komisjon Euroopa Kohtu otsuse kätte sai ja ma küll nõustun ka mõningate vastuargumentidega. aga sellegipoolest, kui Euroopa Liit äh, ka otsust ei langeta, siis me ikkagi Lääne-Sahara probleemi lahendada ei, ei saa. me peame ikkagi üritama oma tegevusega mitte veel suuremaid probleeme tekitada, eriti nendele inimestele, kes elavad äh, seal lõunaprovintsides, kui ka Äh, Maroko kuningriigi elanikele, sellepärast praegu nad on väga keerulises olukorras, nad on ähm, Euroopa Liidu eripartner, eristaatusega partner ning äh, nad äh, näiteks teevad Euroopa Liiduga juba koostööd terrorismivastases võitluses. ja ja samuti nad üritavad leevendada äh, ebaseadusliku rändevoogudest tekkivaid probleeme ja samuti ka arengukoostöö valdkonnas teeme koostööd Marokoga, nii et siinkohal me peame ikkagi tunnustama seda, et komisjoni eh, eh, tegevus eh, on järginud rangelt Euroopa Kohtu otsust ja on aset leidnud ka konsultatsioon. Need, kes seda ei toetanud, need on ka äh, vastavalt oma seisukohti väljendanud ja on ka nõudnud äh, ÜRO-lt ähm, äh, referendumit, et sellega võib nõustuda või mitte. ja ka pädevad äh, komisjoni esindajad on ka selle teemaga tegelenud nii et äh, me ei käsitle siin mitte ainult mingit äh, sektoriaalset probleemi, vaid seda teemat on käsitletud üldises plaanis ja sellisena ka härra Fistisen on oma arvamuse koostanud ja seetõttu ma paluksin toetada seda arvamust. suur tänu, proua Aela Sander. ja nüüd kolleeg Valero. Mycket, jag tänker tala svenska, så ni behöver nog era lurar. aitäh niisiis, pange oma kõrvaklapid pähe. nii nagu Klaus ka, nii mina ei ole nõus sellega, et me peaksime seda lepingut toetama. siin ähm, räägitakse pidevalt äh, lõunapiirkondadest ja tegu ei ole autonoomse eh, piirkondadega, vaid tegelikult on tegu okupeeritud alaga, kaks kolmandikku Lääne-Saharast on eh, Maroko poolt okupeeritud. ning ehm, selles okupeeritud piirkonnas on ka rahvastiku ülesehitud, ülesehitust eh, muudetud, seal on nüüd marokolastest asunikud ning osad kohalikest elanikest on, peavad nüüd elama kuskil laagrites. nii et eh, see leping, mida soovitakse nüüd sõlmida, ei vasta tegelikult Euroopa Kohtu otsusele. ma ei saa nõustuda sellega, et justkui oleks see kooskõlas sellega, eh, mis Euroopa Kohtu lahendis ära on toodud. on selgelt välja tulnud, et Lääne-Sahara ei ole osa äh, lepingust ähm, Marokoga, nii et äh, Maroko ei saa müüa neid tooteid, äh, mis pärinevad Lääne-Saharast. ja samuti on ähm, nõutud, et ka Lääne-Sahara esindajaid rolli tuleks tunnustada, nii nagu ÜRO seda teeb. ma ei tea, et Rootsi oleks öelnud, et et me Lääne-Sahara õigustatud esindajat ei äh, tunnusta. aga samas äh, me ütleme ka, et me toetame ÜRO ähm, tegevust Lääne-Sahara probleemi äh, lahendamisel ja et me toetame ka Lääne-Sahara rahvaste enesemääramisõigust. niisiis, me peaksime tõesti tegema kõik selleks, et Lääne-Sahara Ehm, inimesed saaksid tõesti anda oma hääle rahvahääletusel, ehm, millest on juba nii kaua räägitud, nii et selle asemel, et ehm, toetada ÜRO tegevust, me tegelikult õõnestame, õõnestame nende tegevust, mille eesmärgiks on konflikti lahendamine. ja nüüd, mis puudutab konsultatsiooniprotsessi, siis sada kaksteist organisatsiooni kutsuti konsultatsioonidele. ja üheksakümmend neli ütlesid, et nad ei ole seda kutset saanud või siis ei saa osaleda nendel konsultatsioonidel. nii et ähm, tegelikult Lääne-Saharas isegi ei kohtutud, äh, Rabatis või Brüsselis toimusid need kohtumised, see ei ole mingisugune konsultatsiooniprotsess, me ei saa seda selliselt nimetada. minu meelest on see täiesti kohutav et äh, me sellise pettumuse valmistame Lääne-Sahara inimestele, sellepärast et tegu on ju ikkagi inimestega ja see tuleb väga selgelt välja ka Euroopa Kohtu otsusest. Pressari on Lääne-Sahara esindaja ja see tähendab, et me ei tohiks toetada seda, et toetada nende alade edasist okupeerimist, aitäh. aitäh, proua Valero ja nüüd Magrebi riikide osakonna esindaja on siin, nagu me teame, välisteenistus on ka väga olulise konsultatsiooniprotsessi korraldanud selleks, et täita nõukogu mandaati, mille eesmärgiks on Lääne-Sahara inimestega konsultatsioonide läbiviimine selle lepingu kontekstis ja meid huvitakski, kuidas need konsultatsioonid aset leidsid ja milline on nende tulemus. palun, teil on sõna aitäh! jah, mina olen välisteenistusest ja minu selja taga on Euroopa Komisjoni esindaja, kes ka tegeleb kohapeal selle teemaga. aga meie jah, tegelesime konsultatsioonidega kõigepealt. sooviksin öelda, et me tervitame raportööri esi-.